toimub täna kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on äh, kolleeg Schmidti raport iga-aastase maksureporti, raporti kohta ja kõigepealt saab sõna raportöör neljaks minutiks. suur tänu, härra president, proua volinik mul oli au olla äh, sedalaadi raporti osas esimeseks raportööriks ja ma tänan kõiki väga konstruktiivse kaastöö eest. ma üritasin arvesse võtta erinevate fraktsioonide märkusi ja ma loodan, et me tõesti jõudsime üksteise mõistmisele ja ma loodan ka, et see raport saab ulatusliku toetuse siin selles kojas ehm, fiskaalpoliitika on selline poliitika, mis tekitab nii positiivseid kui negatiivseid reak-, reaktsioone. ja alati on vaja leida tasakaal erinevate pooluste vahel, aga see ei ole sugugi lihtne kümnete aastate jooksul on peetud maksupoliitikat millekski, mis kuulub ainult liikmesriikide pädevusse, aga olud on edasi arenenud ja muutunud johtuvalt üldilmastumisest ja johtuvalt ka asjaolude muutumisest Euroopa Liidus ja see raport rõhutab, et meil on vaja suuremat koordineerimist äh, maksude osas Euroopa Liidus, selleks et Euroopa Liit suudaks jätkuvalt äh, ülemaailmses plaanis tähtsat rolli etendada. arvesse võttes Euroopa võlakriisi, see, äh, peame mõtlema ka fiskaalpoliitikate koordineerimisele ja meie selline maksupoliitikate koordineerimine võimaldaks meil leevendada ka võlakriisi mõju Euroopa Liit suudaks kindlasti parandada siseturu toimimist ja parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet tänu paremale fiskaalpoliitikale. aga on väga palju Euroopa kodanikke, kes ei soovi kuulda räägitavat Euroopa maksust. meil on väga tähtis toetada majanduskasvu ja tööhõivet aga selleks, et seda saavutada, peame me tugevalt edasi liikuma ka fiskaalpoliitika osas. liikmesriigid on, arutavad komisjoniga, et ühtse ettevõtte maksustamisbaasiga seonduvat. E, nagu te kõik teate, me, väga tähtis on vältida ka topeltmaksustamist. liikmesriikide ainult liikmesriikide poolt tehtud jõupingutused ei võimalda meil äh, vältida topeltmaksustamist ja konkurentsivõime äh, kahjustavat tegevust. näiteks äh, on väga palju kaebusi selles osas, itaallane, kes töötab Saksamaal ja lõpptulemusena maksab ta kuuskümmend protsenti oma sissetulekust öö, maksudeks, aga kui ta maksaks ainult Saksamaal, siis maksaks ta kakskümmend viis protsenti oma sisetuleks maksudeks. maksuasutused leidsid, et, et selle juhtumi puhul tegemist on tõesti öö, millegagi öö, eksimusega, aga samas tihti ei ole meil piisavat alust selleks, et parandada selliseid vigu edasi ka maksupettused. maksupettused lähevad miljardeid eurosid igal aastal Euroopa Liidule maksma. erilist muret tekitab, tekitavad just lüngad Euroopa Liidu vastavas seadusandluses üle-euroopalised ettevõtted, kes üritavad vältida seda, et makse Euroopas maksta. väga tähtis on see, et tulevikus me suudaksime luua äh, targa maksupoliitika, et me suudaksime vältida topeltmaksustamist ja maksupettusi. fiskaalföderalism, ma loeksin inglise keeles nüüd ettepaneku ette, sellepärast et selle ettepaneku tegid minu üks minut palun veel, härra president, ainult tsitaat leiab, et fiskaalne mitmekesisus on kõige parem selleks, et äh, maksualases valdkonnas ka vastutust tõsta ja tagada paremat majanduslikku äh, tõud. suur tänu, kolleeg Schmidt, isegi kui see oli tähtis teate, härra Schmidt, meil on aega palju, tavaliselt nii need asjad ei käi, et üle poole minuti kauem räägite. ja järgmisena kolleeg Karl Pelts ehk siis esimesena vaba mikrofoni varus. suur tänu, härra president, ma arvan, et me võime tervitada tõsiasja, et Euroopa Parlament koostab raporti maksupoliitika kohta. ma arvan, et äh, raportis öeldakse väga hästi, et maksupoliitikate koordineerimine on väga tähtis, koordineerimise puudumine toob endaga kaasa maksudest kõrvalehoidmise või vähemalt võimaldab seda. see tähendab aga seda, et meil on puudu miljonitest eurodest maksusissetulekutena. mõelge siseturule ja mõelge meie ettevõtetele. Nad võib-olla ei ole võimelised kõiki siseturu eeliseid äh, siiamaani kasutame, kuid niikaua, kui maksupoliitikat on liikmesriikide pädevuses, tuleb teha koostööd maksupoliitika valdkonnas. maksupoliitika peaks olema läbipaistev ja võrreldav ja ka maksude kogumise süsteem peaks olema läbipaistev. kõik need strateegiad peaksid olema võrreldavad ka liikmesriikide vahel. Euroopa Liit peab võitlema maksudes kõrvalehoidmise ja pettuste ja topeltmaksustamise eest. OECD kõrval on meil tegelikult vaja te kogu ühendust selles osas äh, reformida. suur tänu, järgmise kolleeg Elgar Atui, palun suur tänu, härra president, ma tahan kõigepealt äh, kolleeg Schmidti tänada tema suurepärase raporti eest, suurepärase koostöö eest. eurokriisi ja võlakriisi mainis ta siin ning see sunnib meid selle üle järele mõtlema, kuidas me võiksime oma majandusi paremini integreerida. see on suureks ülesandeks maksupoliitika jaoks, aga tegelikult kogu Euroopa Liidu jaoks. minu fraktsiooni jaoks tähendab see seda, et meil on vaja õiglasemat maksustamist, meil on vaja võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu Euroopa Liidu sees, aga meil on vaja ka Euroopa Liidu ühistrateegiat kolmandate riikide jaoks. selles mõttes ei ole me lepingute poolt äh, üksikute liikmesriikide vahel ja siis Šveitsi vahel teiselt poolt, vaid meie oleme ühise lähenemise poolt ehk et ühelt poolt Euroopa Liit ja teiselt poolt Šveits ja teised kolmandad riigid. maksukoormust tuleb ka äh, ümber suunata vastavalt sellele, milline on mõju äh, keskkonnale ja meil on vaja harmoniseerida ka makse eriti ettevõtete maksu. suur tänu kolleegil Kar-, Kar-, Katraui. suur tänu, ütleb proua Tsikau. transpordi ja ravimitele kolleeg Bilbaole anti sõna, ütleb härra president ja katkestab proua Tsikau. suur tänu, härra president. ma olen väga rahul sellega, et parlament toetab selles raportis eh, fiskaalföderalismi põhimõtet. väga tähtis on see, et me ei kontrolliks mitte ainult kulusid, vaid ka maksude maksmist. see kindlasti en esta materia es básico para las regiones que disponen ya de eh, me maksustaksime tulusid, mitte kulusid äh, ja tarbimist äh, ja piirkonnad, millel on oma maksus, maksude kehtestamise õigused, need äh, ei ole sobivad. maksualane vastutus tuleks määratleda, meil on majandusjuhtimist ja maksustamisalaste vastutuste määratlemist, aga me peame toetama äh, peame toetama piirkondlikke maksustamissüsteeme ja lisaks liikmesriigi tasandi maksustamissüsteemidele. meil on äh, äri äh, ette, ettevõtlusmaks äh, oma piirkonnas, mis oli samal tasemel nagu liikmesriigi maks. kolleeg Paška. suur tänu, proua Pilva ja nüüd härra Paška suur tänu, härra esimees, volinik, olen nõus härra Schmidtiga. kaks, maksudest eemale hoidmine on suureks probleemiks Euroopa Liidu jaoks ja midagi tuleb ära teha selleks, et maksupoliitikat koordineerida. ma ei usu, et harmoniseerimine oleks lahenduseks. liikmesriigid ei soovi seda nimelt ma sellegipoolest arvan, et ähm, mida me võiksime teha, on ähm, töötada ühise, ühine raamatupidamissüsteem välja ning äh, sellised äh, arvete standardvormid, millega äh, oleksid, mida siis aktsepteeriks kõik ähm, maksuametid erinevates liikmesriikides. ja peale selle võiksime me kokku leppida ka äh, ühise konsolideeritud ettevõtete tulumaksu osas kokkuleppele jõuda, sest äh, maksustamine jääb veel pikaks ajaks liikmesriikide pädevusse, minu arvates peaks see nii ka jääma. suur tänu, härra Paška ja nüüd kolleeg Luhan. suur tänu, härra president. president äh, Euroopa Liidus, kus elab viissada miljonit inimest, peaks igaüks äh, saama kasu ühenduse õigustikust, kuid tundub, et see pole alati võimalik. maksupoliitika praegusel hetkel ei ole kooskõlas ühisturu reeglitega. ma arvan, et Euroopa Liidus inimeste liikuvuse suurendamiseks on meil vaja erilisi reegleid äh, välismaale tööle suundunute ja liikuvate tööliste jaoks, sellepärast et tuleb arvestada erinevate maksu- ja sotsiaalse tagatiste süsteemidega erinevates liikmesriikides. parem koordinatsioon erinevate liikmesriikide maksuametite vahel tooks endaga kaasa riikide üleste maksueesmärkide kadumise ja meil oleks võimalik harmoniseerida maksustandardid ja see oleks nii tähtis kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks suur tänu, kolleeg Luhan ja järgmisena proua Flašikova Penova. suur tänu, härra juhataja. finants- ja majanduskriis on äh, tekitanud äh, riigi võlatasemete suurenemise ja sotsiaalkindlustussüsteem on seetõttu olulisem kui kunagi varem tõhus maksustamine on avaliku sektori seisukohast äh, äh, olulise tähtsusega, vastasel korral ei saa avalik sektor kodanike ootustele vastavalt tegutseda. meil on vaja maksualast koordineerimist, tugevdamist, kuid maksukoorem peab olema jagatud võrdselt äh, ta-, maksustamine, seal tuleks lähtuda tuludest, kulud. me peaksime võtma meetmeid selleks, et maksudest kõrvalehiilimise ja maksualase äh, kuritegevuse vastu võidelda. suur tänu, proua Vlašikova-Peenova, nüüd kolleeg Feijo Senhor president, como relator sombra do PP quanto esta matéria, queria começar. suur tänu, Rahvapartei variraportöörina tahaksin kõigepealt härra Schmidti tänada väga hästi koostatud raporti eest. tegemist on küsimusega, mille puhul me lahkume tihti ideoloogiasse, on väga palju erinevaid võimalusi, kuid härra Schmidtil õnnestus välja töötada korralik kompromiss, tegemist on väga aktuaalse küsimusega ja meil on väga palju suuri väljakutseid tulevikus, näiteks maksude harmoniseerimine, ettevõtete maksustamine, maksumäärade puhul liikmesriikides on erinevused erinevad, eriti just praegu majanduskriisi ajal ja ka maksualane konkurents Euroopa Liidu liikmesriikides, aga ka tegelikult kolmandate riikidega, see on väga tähtis, Euroopa Liidul tuleb välja töötada konkurentsivõimeline maksusüsteem, see on ainus võimalus heaolu tagada ja meelitada investeeringuid meie majandusruumi ja seda on meil väga vaja, suur tänu! suur tänu, kolleeg Feio ja järgmisena kolleeg Tsikko, palun! suur tänu, meie põhiliseks eesmärgiks maksusüsteemi puhul on rahastada admini-, avalikku sektorit nagu taristu, transport äh, ja nii edasi ning samamoodi vähendada sotsiaalseid lõhesid ja jagada heaolu Äh, paremini inimeste vahel. meil on vaja maksupoliitikat selleks, et majandust turgutada ja töökohti luua, meil on vaja Euroopa Liidu konkurentsivõimelisust äh, parandada, eriti toetada ka väikese keskmise suurusega ettevõtteid. harmoniseeritud maksusüsteem võimaldaks avalikul sektoril oma tööd ja ülesandeid teha. komisjoni liikmesriigid peaksid jätkuma, jätkama koostööd maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastases võitluses suurendama läbipaistvust, tagama õiguslikku järjekindlust kodanike ja ettevõtete jaoks. ma arvan, et elektroonilised arved oleks osaks vastusest paberi ja elektrooniliste arvete võrdne kohtlemine on, oleks suureks sammuks edasi. suur tänu, proua Tsikau ja viimasena saab sõna proua Pasescu, palun. suur tänu, härra president. maksupoliitika koordineerimatus on tõkkeks riikide ülestes tehingutes ja investeeringute tegemisel. see võib endaga kaasa tuua vääriti kasutamist ja pettusi Euroopa Liidul on vaja eelarve konsolideerimisstrateegiat, meil on väga palju erinevaid tõkkeid, mis on vaja äh, teelt kõrvaldada selleks, et äh, tagada riikidevahelist äh, liikuvust. mul on väga hea meel, et komisjon on kokku kutsunud töögrupi topeltmaksustamise osas. topeltmaksustamine tõstab maksukoormust ja on väga halb Euroopa Liidu konkurentsivõimele kokkulepped topeltmaksustamise vältimiseks aitavad lahendada probleemi. vastavalt äh, viimati läbi viidud uuringule investeeringud võivad viiskümmend protsenti tõusta, kui selliseid lepinguid äh, tehakse ja Rumeenial on selliseid lepinguid üheksakümne riigiga. suur tänu, proua Pasescu, sellega on äh, vaba mikrofoni voor lõppenud ja viimasena saab sõna proua Georgieva, palun. suur tänu, härra juhataja tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, et maksu, te võtsite maksupoliitika oma päevakorda ja eraldasite selle tähtsale koha. iga-aastane maksuraport on sellest suurepäraseks tunnistuseks, tunnistuseks ja tahaksin tänada härra Schmidti äh, hea töö eest, aga ka selle eest, et teie töö on olnud nii hea, et teised peavad tulevikus sama palju pingutama. toetan ka seda, et, tervitan ka seda, et toetate komisjoni algatusi ja äh, teie ettepanekud tulevikuks on ka väga teretulnud. Äh, mõningad ka konkreetsed kommentaarid. praeguses majanduskliimas on Euroopa Liidul selgelt vaja äh, uuenduslikumat maksupoliitikat. meie majanduskasvu aruandes komisjon rääkis majanduskasvu soodustavast äh, maksureformist ja liikmesriigide maksualasest tugevdamisest. tööjõu maksustamiselt äh, tarbimise ja saastamise maksustamise peale äh, üleminek aitaks kaasa meie majanduskasvu soodustavale tegevusele. lisaks sellele oleks hea ettevõtete maksukeskkonda parandada. siinkohal tahaksin rõhutada, et me oleme pühendunud Euroopa Liidu käibemaksusüsteemile, kus oleks selged eeskirjad, ettevõtetel oleks sellisel juhul parem juurdepääs infole käibemaksu küsimustes. me oleme Äh, teinud ka teavitamisplatvormi uue käibemaksurežiimi kohta. samuti äh, ühine konsolideeritud äh, ettevõtte maksubaas ja selle ettepanek aitab paljusid eesmärke saavutada, halduskulud ettevõtete jaoks vähenevad, bürokraatia väheneb, iseäranis oluline see on see piiriülese tegevusega väikestele keskmise suurusega ettevõttele, see aitab diskrimineerimist ja topeltmaksustamist vältida. ja ühine maksu, ettevõtte maksubaas ja sellega ette pandud vaidlussüsteem, vaidluste lahendamissüsteem tegeleb just nimelt sellesama topeltmaksustamise küsimusega. aga komisjoni eesmärgiks ei ole mitte ainult ettevõtete elu kergemaks muuta ja neile soodustusi luua, praeguses majanduskliimas liikmesriikide maksupettuste äh, küsimus on meie südames tähtsal kohal ja seetõttu ma äh, tänan, et teiegi olete valmis maksupettuste ja maksudest kõrvalehiilimise äh, vastu võitlema ja iseäranis kahekordne maksustamata jätmise küsimus, mis väärib väljajuurimist. kahekordne maksustamata jätmine äh, selles osas äh, kogume infot olemasolevate süsteemide ja võimalike lahenduste kohta. selle aasta lõpuks kavatseb komisjon esitada äh, ulatusliku algatuse äh, raportis välja toodud küsimuste käsitlemiseks, nagu näiteks kahekordne maksustamata jätmine, agressiivne maksuplaneerimine ja, ja nii edasi samuti piiriülesed äh, maksustamisalased tõkked, äh, need tuleb kõrvaldada meie kodanike jaoks ja me peame kooskõlastamist liikmesriikide vahel parandama, et äh, selliseid, selliste tõkete tekkimist tulevikus vältida. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud juhataja, nagu te näete, komisjoni mõtted Ähm, mis kajastuvad meie kavandatavates tegevustes, on väga heas kooskõlas austatud parlamendiliikme tõstatatud äh, ettepanekutega. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on nõus Euroopa koordineeritud maksupoliitikaga, mis on oluliseks elemendiks meie strateegias äh, kriisi seljatamise teel. ja meie eesmärgiks on tagada parem tulevik meie kodanikele, aitäh! suur tänu, volinik Georgieva, arutelu on sellega ammendunud ja hääletus toimub täna kell kaksteist. ja viimane, vabandust, järgmine päevakorrapunkt on äh, kolleeg Ehrenhauseri raport Euroopa Liidu humanitaarabi eelarvelise kontrolli kohta ja annangi kõigepealt sõna härra raportöörile. jah, suur tänu